Îi rugăm pe colegii care vor să plece, să plece în... Lugupeetud kolleegid, teie, kes te soovite lahkuda, tehke seda vaikselt, sest nüüd me hakkame hääletuste selgitusi kuulama. Aga veel enne seda ma tahan teile öelda, et me alustame selgitustega, mida eile ei olnud aega ära kuulata ja pärast seda tulevad äh, hääletused nendes, hääletusselgitused nendes küsimustes, mis me täna läbi hääletasime. ja ma olen saanud ka sõnasoove äh, palju, aga me ei saa üle minna kella kahest, nii et meil on üks tund meie käsutuses. Äh, ja kõik, mida me ei jõua selgitada, tuleb esitada kirjalikult nüüd annan ma sõna proua Niina Killile üheks minutiks no,. No este... Nici... ta ei ole siin saalis. härra Boltšak ka ei ole saalis, siis proua Morvai. proua Morvai, palun, üks minut Mike, Mike. Mikrofon, pane předsedající Eh, pokud jde o šestou zprávu kohezní politiky domnul polčak un minut härra polčak üks minut you may proceed te võite nüüd alustada uh, excuse me After... Eh, kõigepealt härra Poltšak ei olnud saalis, kui ma sõna talle andsin, aga nüüd ta on saabunud, nii et anname talle sõna ja teie, proua Morve, räägite pärast härra Boltšakit suur,. suur-suur tänu. ma hääletasin kuuenda ühtekuuluvuspoliitika raporti poolt, sest minu arvates reageerib see suurepäraselt aspektide küsimustes. ühtekuuluvuspoliitika peab toetama kõige nõrgemaid piirkondi, eriti neid piirkondi, mis on majanduslikult ebasoodsas seisus tähtis ja mille majanduslikud näitajad on halvemad ja samuti peab koondama tähelepanu piirkondadele, kes vajavad meie toetust, see on peamine. samuti peab ühtekuuluvuspoliitika toetama peamisi valdkonda, neid, kus on suur elanikkonna kontsentratsioon, aga ka teisi piirkondi, kes vajavad abi. tulevikus regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika peab rõhku panema jätkusuutlikule arengule, sest see on Euroopa Liidu jaoks kõige tähtsam, see on kõige tähtsam peatükk ka meie re regionaalarengus, sest ainult jätkusuutlik areng tagab meile tuleviku. kõnelejale mikrofoni. a kohézióval kapcsolatos jelentése természetesen igenne. jah, ühtekuuluvus raporti poolt ma loomulikult hääletasin. ja seda põhjusel, et mina olen pärit riigist, mis on Euroopa Liidus teistest maha jäänud ja eh, nii me saame eh, rohkem rahalisi vahendeid Ungarile. loomulikult küsimus on selles, kuidas seda raha jaotatakse, sest praegu öö, eh, Ungari ei leia, et öö, er, erinevused, erisused ida ja lääne vahel oleksid kuhugi kadunud ja selleks on kaks põhjust. esiteks niinimetatud koloniseerimine, mida me tunnetame kogu aeg, eh, ka pärast liitumist tunnetame seda edasi ja teiseks öö, eh, ühelt poolt neoliberalistlikud, kolonialistlikud eh, jõud Euroopa Liidu, teiselt poolt meie omad oligarhid, me oleme mõlemalt poolt rünnaku all. Eh, nemad, oligarhid jagavad eh, Ungari vara omavahel, maad müüakse neile ja meie oleme kõige selle vastu ja tahame, et Euroopa Liit aitaks meid selles doamna Macovei. Proua Macovei. Veți cuvântul. Nu, nu merge mi mikrofonul. Teie mikrofon ei ole sees. Ar fi cele care sunt de ieri. Ma ütlesin, et kõigepealt eilsed hääletused. Ja pärast seda järg jätkame tänaste hääletuste selgitustega hästi, siis härra Etheridge, üks minut. Domnul Bogovitš. ei ole kohal, siis härra Bogovitš samuti ei ole siin, härra Maletitš ei ole samuti kohal. härra Kelly ei ole siin. härra Mamikis, teda ma näen, üks minut. ma tänan, härra juhataja, mul oli hea meel toetada härra Deutsche raportit, võin öelda, et Läti kogemustele tuginedes eh, tahaks viidata kahele asjale. üks asi, eh, piirkonnad eh, üha nõrgenevad, teiselt poolt jälle ühtekuuluvusprogrammid peavad toetama piirkondade arengut, aga paraku nad seda piisavalt praegu ei tee Äh, ei ole ulatus rahaliste vahendite piisav ja rahaliste vahendite saabumine hilineb. nii et me kutsume komisjoni üles öö, ähm, olukorda parandama ja ma leian, et raport on selles kaalukas panus. ma tänan. ja nüüd proua Harkin, üks minut. ma tänan tegemist on väga-väga tähtsa raportiga, mis edendab investeeringuid töökohtadesse ja regioonide arengusse. väga tihti me näeme, et investeeringud koonduvad linnadesse ja linnapiirkondadesse, ilma et toimuks tasakaalustatud areng kõikjal Euroopa Liidus. tugevatel riikidel on vaja tugevaid piirkondi ja tugevat Euroopa Liidul on vaja tugevaid piirkondi, ühtekuuluvuspoliitika on peamine instrument, mis meil on, et neid regioone äh, edendada ja üks kolmandik eelarvest läheb sellele ja kui me tahame maakondades, piir, maapiirkondades töökohti luua, siis tuleb tagada kindlasti, et oleks juurdepääs lairibale ka maapiirkondades, ei saa olla digitaalset liitu, kui puudub juurdepääs digitaalsele tehnoloogiale kõik ja see on väga-väga tähtis, eriti Iirimaal meil ei ole juurdepääsu tehtud digitaalsele tehnoloogiale kõikjal meie riigis ja sellepärast tasakaalus regionaalne areng ja äh, kõik võrdsed võimalused kõigile on tühjad sõnad, seni kuni seda juurdepääsu ei ole tagatud. suur tänu, proua. Nena Gill ei ole kohal, paistab. ja härra Pospišil üks minut, palun. Eh, suur tänu mina hääletasin selle raporti poolt. E, e, nimelt kõneks on aktiivsena vananemise aasta tähistamine. ma olen veendunud selles, et vanuridki on tähtis osa meie elanikkonnast, nende arv üha tulevikus kasvab ja sellepärast komisjon peab toetama aktiivsena vananemist ja äh, toetama oskusi meie mm, vanematel inimestel, näiteks arvutioskusi neil toetama, on vaja toetada ka perekondi, et nad saaksid integreerida ähm, vanad inimesed oma pereellu. me näeme, et väga-väga suured erinevused on liikmesriikide vahel selles osas, kuidas hoolitsetakse hoolitsetakse vanurite eest ja erinevused ei ole mitte ainult pensionites ja sotsiaaltoetustes suured, vaid ka need võimalused, mis vanuritel on. Äh, nii et ma loodan, et see aktiivsena vananemise programm jätkub ja et see hinnanguraport ei ole viimane. ma tahaksin nüüd midagi korrigeerida, ma lihtsalt tahan öelda, et nüüd me selgitame hääletusi härra Kuukani raporti üle, et kõik seda täpselt teaksid ja nüüd ma annan härra Pokovitšile sõna, palun. no Forenza? no no no no oh., ah, Mr Bogovitš is not here. härra Bogovitš ei ole siin, näib nii, proua Zaborska. minut ma tänan Euroopa aktiivsena vananemise aasta näitas meile, kuivõrd tähtsal kohal äh, vanurid on meie vananevas ühiskonnas. Kukani raport käsitleb äh, pensionäre, naisi, emasid äh, ja ma tihtipeale rõhutan, et meil on vaja konkreetseid meetmeid pensionäridest naistele ei saa olla, et naisi karistatakse selle eest, et nad on hoolt kandnud uh, uue põlvkonna eest ja see uus põlvkond peab nüüd ka oma solidaarsust üles näitama eh, emade vastu. mina tegin konkreetseid ettepanekuid oma ettepanekutes eh, Äh, mul on hea meel selle üle, et parlament võttis minu ettepanekud vastu ja tähtis on, et põlvkondadevaheline solidaarsus vanaduses oleks veelgi tugevam no. härra Kelly. ei ole kohal, siis härra Maminkins. Äh, suur tänu, kallid kolleegid, ka minul on mm, hea meel härra Kukani raporti üle, ma toetasin seda, sest tõesti aktiivsena vananemise teema on aktuaalne Euroopa Liidus ja solidaarsuse teemagi on ülioluline meil. aastaks kaks tuhat viiskümmend on mm, elavad meie elanikud kindlasti kõik üle viiekümne aasta ja selle peale peame mõtlema ka nüüd, et juba praegu selleks valmistuda hariduses, sotsiaalkindlustuses ja nii edasi see on selge, et inimesed elavad üha kauem ja kauem, see ei ole enam fantaasia ja me peame selleks igati valmistuma juba praegu ja aktiivsena tegutsema. seda nõuab aeg. proua Arkin, üks minut. mina hääletasin selle raporti poolt aktiivne vananemine ja solidaarsus põlvkondade vahel. aktiivsena vananemine tähendab tervishoidu, diskrimineerivastaseid meetmeid, juurdepääs täiskasvanute haridusele, transport ja pikaajaline hooldus. see tähendab ka seda öö, äh, koormat, mis on hooldajatel ja pensionisüsteemiga on seotud, aga asi ei ole ainult aktiivsena vananemises, vaid ka solidaarsuses põlvkondade vahel ja tugeva signaali siit parlamendist, kui me kutsusime üles Euroopa Komisjoni hindama seda, kuivõrd teostatav ja lisandväärtusega on uus Euroopa Liidu finantsinstrument, mis peab tagama miinimumsissetuleku kõikidele Euroopa Liidu kodanikele, kes elavad allpool vaesuse määra. ma mõistan, et miinimumsissetulek äh, on liikmesriikide pädevuses, aga kui on lisandväärsus mõnel Euroopa Liidu instrumendil, siis parlament peab seda teadma. ja lõpetuseks me räägime ka sellest, et me kahetseme seda, olukorda, kus eh, inimeste tööhõive muutub üha ebakindlamaks ja see mõjutab ennekõike eh, noori inimesi. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Boltšak, teil on üks minut, palun suur tänu, härra esimees, ka mina toetasin härra Kukani raportit, eh, sellepärast et solidaarsus põlvkondade vahel on minu meelest üks kõige olulisematest põhimõtetest, millest äh, me peame lähtuma oma ühiskondade elutervel arendamisel. me peame aru saama, mis probleemid meie ees seisavad. elanikkonna vananemine on fakt, selle mõju majanduslikule arengule on ka selge. enamus meist väidab, et me tahame toetada noori peresid, aga tuleb äh, toetada ka vanemaid peresid, et äh, inimesed saaksid kokku jääda nii kauaks kui võimalik me peame tagama teenused kõigi jaoks äh, niimoodi, et noored pered ei peaks oma vanemaid, vanemaid panema hooldekodusse. võib-olla võiks olla erinevaid teenuseid, mis annaks asju kombineerida. suur tänu. suur tänu. Läheme nüüd edasi. Wim van de Kampi raport on järgmisena selgitamisel. ja annan sõna proua Lopesile. proua Lopesit pole aga saalis. sellisel juhul eh, Jill Seymour, keda ka ei ole kohal, härra Kelly, härra Kellyt ka pole, härra Mamikins aga palun. Eh, suur tänu, eh, härra juhataja austatud kolleegid, austatud äh, härra juhataja, ma toetasin äh, seda raportit, minu meelest on tegemist äärmiselt olulise küsimusega. Äh, valge raamat transpordi küsimuses on strateegilise tähtsusega. selle eesmärgiks on tagada konkurentsivõimeline ja strateegiliselt üles ehitatud strateegisüsteem, eh, transpordisüsteem Euroopas see on aga äriliselt oluline, äärmiselt oluline, sellepärast et ähm, üleilmastumine ei tunne piire ja me peame sellele kuidagi reageerima. ma toetasin seda raportit ka sellepärast, et äh, parlament nõuab komisjonilt selgeid äh, samme selle visiooni realiseerimiseks ja edasiarendamiseks ja transpordivõrkude arendamiseks, see on väga oluline samm tulevikku arvestades. suur tänu, järgmisena härra Lundgren, härra Lundgreni ka ei ole saalis Läheme edasi, siis proua Wotsenbergi raport. kolleeg Šoidrova, teil on üks minut kõneaega, palun. suur tänu, härra juhataja ma tahaksin omalt poolt öelda, et mina toetasin Wotsenbergi raportit. miks? sellepärast, et minu meelest on raportöör oma tööga väga hästi hakkama saanud ja ma olen selle raporti sisuga täiesti nõus. me räägime ikka ja jälle soolisest võrdõiguslikkusest, kuid tegelikkuses me seda võrdõiguslikkust ei näe, see ei realiseeru. stereotüübid on püsivad ja väga paljud naised jäävad lihtsalt teadus eh, maailmast kõrvale meie raporti eesmärgiks on äh, nende tõkete eemaldamine, mille taha jääb äh, naiste karjäär, me tahame seda, et ka teadusringkondades tegutsedes oleks võimalik töö ja pereelu ühildada. on meetmeid, mille abil saab aidata naised tööturule tagasi, ilma et nad äh, kaotaksid liiga palju aega. suur tänu raportööril tehtud töö eest. suur tänu, kolleeg Žitnanska, palun järgmisena. proua Žitnanskat pole saalis Eleonora Forenza, palun. suur tänu, härra juhataja. mina hääletasin äh, selge veendumisega selle teksti poolt, see näitab äh, väga selgelt seda, kui oluline see teema on, mis puudutab äh, naissoost teadlaste mm, toetamist ülikoolidest ma tean ise, kuidas see maailm välja näeb, minu, mina olen teadlane ja töötasin ülikoolis äh, ajutise lepinguga ja ma tean, milliseid raskuseid see kaasa toob. tuleb võidelda igasuguse diskrimineerimise vastu tööturul, on väga kahju, et akadeemilises ringkonnas sellist diskrimineeri-, diskrimineerimist nii palju on töö üldse akadeemilises maailmas on äh, väga ajutist laadi ja see mõjutab kõiki teadlasi, kuid eriti naisi. selline diskrimineerimine tuleb välja juurida ja loomulikult on see probleem eriti raske riiklikes ülikoolides. suur tänu! järgmisena saab sõna Niina Kill kuid proua Kili ei ole jätkuvalt sa-, järg-, ikka veel saali jõudnud, proua Paaka. Äh, ka mitte siis proua Harkin. suur tänu, härra juhataja, mina toetasin seda raportit äh, naiste karjääri edendamiseks äh, teadusmaailmas ja ülikoolides. viitaksin olukorrale Iirimaal konkreetselt, kus võrdõiguslikkuse tribunal otsustas eelmise aasta detsembris, et Michelle Scathy Michelle Sheesh Kensingtoni puhul oli tegemist nii otsese kui ka kaudse diskrimineerimisega naiste edendamisel äh, vanemlektorite ametikohtadele. tegemist ei ole ainsa juhtumiga viimastel aastatel Iirimaal, kus äh, Iiri ülikoolides tuleb selgelt välja diskrimineerimine. kahe tuhande üheksandal aastal oli ainult kümme protsenti vanemteadurite kohtadest naistel ja äh, Malta järgi on Iirimaa kõige kõrgema klaas laega indeksiriik, aga seda raportit ma toetan selles, et me nõuame siin õigeid asju selleks, et otsuse langetus ots, protsessis võetakse arvesse võrdõiguslikkust, naiste toetamine otsuse langetusprotsessi kaasamise läbi ja ka palk tuleb selle raporti kohaselt vaatluse alla võtta see, kuidas rahastatakse Äh, teadusprogramme, proua Morvai. ma toetan seda raportit naiste karjääri edendamiseks teadusmaailmas ja ülikoolides. miks ma seda toetan, toon ühe šokeeriva näite. täna Euroopa Liidus ja Ungaris ei ole asjad sugugi teistmoodi on üle poole ülikooli lõpetanutest naised, viiskümmend üheksa protsenti täpsemalt. aga kui me vaatame ülikoolide rektorite arvu, siis on nende seas naisi ainult kümme protsenti minu meelest äh, on äh, Ungari puhul see arv veelgi väiksem. ja veel, mis ma tahtsin välja tuua sellest raportist, on äh, doktori üliõpilast, doktoriõppes olevate üliõpilaste arv, väga paljud naised, kes on astunud doktoriõppesse, loobuvad pärast kraadi saamist äh, tööst teadusmaailmas ja seda tavaliselt sellepärast, et nad äh, loovad pere, aga see ei ole normaalne, et äh, tuleb kahe vahel valida, ei ole normaalne, et nii vähe on rektoreid naissoost, me peame vaatama, milles see probleem seisneb ja ma nõuan neid, kes kannatavad selle probleemi all, kirjutage mulle. selge. kolleeg Kelit ei ole, järgmisena Klaus Puhner. jah, loomulikult võrdne kohtlemine ja võrdne hindamine mõlema soopoole puhul peatähtis ja keegi ei saa sellele vastu olla aga nüüd Rodriguez'e ja Vossenbergi raportist olukord ei parane. ülikooli õppe loodusteadused eh, ei ole midagi, millega niisama tegelema hakata reklaami peale. see on raske töö, see ei ole mingi jalutuskäik ja see on ainult nende inimeste jaoks, kes on andekad selles vallas. seda näitavad paljud-paljud uuringud ja üks eh, loodusteaduste uuring eh, näitas, et on vaja väga kõvasti ennast pingutada, et nendes valdkondades edasi liikuda ja mitte kõik ei ole selleks suutelised ja kui valeainet õpetatakse, siis kaotatakse aega ja raha, nii et eh, minu arvates mõlemad raportid on vastutustundetud ja noortele naistele kuidagi abiks ei ole. <clears throat> suur tänu järgmisena proua Petir. suur tänu, härra juhataja, mina toetasin seda raportit, sest et on väga selgelt näha seda, et pärast pikki arutelusid võrdõiguslikkuse olulisuse kohta oleme ikka ühes ja samas kohas paigal tammumas. iga päev ületavad naised tõkkeid ja loovad endale uusi võimalusi, aga ikkagi jääb neile mulje, et nad on vähem väärt kui mehed, kui me vaatame edutamisi ja näiteks ettevõtete juhtkondi, üsna tihti jõuavad juhtkondadesse ja kõrgetele kohtadele just mehed, kuigi nad võib-olla ei olegi nii andekad kui, kui mõni naissoost kolleeg see ei ole õige ja seega me peame toetama seda, et naistel oleks piisavalt eneseusku, nii nad saavad saavutada palju, tegelikult on võimalik ka töö ja pereolu tasakaalustada ja on võimalik jõuda juhtivatele kohtadele ka pere olemasolu korral. palgatingimused peavad olema võrdsed ja palgatõusu võimalused peavad olema valmis, võrdsed, aga kõige olulisem on vaimsuse muutmine ühiskonnas laiemalt suur tänu. Läheme nüüd edasi. Äh, järgmine teema on rändeteema. ei, siiski härra esimees vabandab äh, Liliana Rodriguez'e raport enne seda veel. ja annaksin sõna esimesena proua von Storchile. proua von Storchi pole ka saalis, seega proua Šoidrova. Mihhaila. suur tänu teile härra asepresident, õnne, õnneks eh, eh, tüdrukute toetamine, õnnetuseks me seda raportit ei saanud eh, toetada, kuigi see pealkiri on väga ilus. on see väga problemaatiline äh, raport eh, ning tihtipeale on seal välja öeldud otseses vastuolus Euroopa põhiõigusega, need rikuvad õigust näiteks, eh, eh, õigust haridusele, see puudutab ka seksuaalharidust. kuigi see sisaldab kasulikku informatsiooni, ei paku see välja ühtegi pragmaatilist lahendust. igasugune ratsionaalselt mõtle-, inimene, inimene leiab, et mehed ja naised on võrdsed, samas aga mõistab nende erinevaid võimalusi, me kõik teame, et hea haridus on aluseks heale ühiskonnale. näeme, teame, et väga palju on võimalik võita, harides naisi ja tüdrukuid, nii aga ei jõua me kuhugi. näiteks äh, teeb lugupeetud kolleeg ettepaneku sisse viia kohustuslik seksuaalharidus koolidesse, see aga on liikmesriikide pädevuses. mul on tõesti väga hea meel selle üle, et tegemist on äh, mittesiduva dokumendi ning liikmesriigid ei pea seda automaatselt üle võtma suur tänu ja järgmisena peaks sõna saama proua Žitnanska, teda pole siin, proua Forenza. suur tänu teile, proua äh,, härra, proua president. ning äh, tahaksin öelda, et ma väga suure rahuloluga toetasin seda raportit. mul on äärmiselt hea meel selle üle, et see vastu võeti. meie kojas Äh, oli näha äh, karikatuuri selle vastu, mida peetakse äh, seksuaalhariduseks ja sooliseks harimiseks. see kõik on minu meelest nagu keskajas. minul on hea meel, et raport sellisel kujul vastu võeti, ärgem mingem tagasi keskaega ning seksuaalharidus äh, peaks äh, olema äh, ähm, äh, lahutamatu osa Euroopa haridusest, võitluses homofoobia, transfoobia, ähm, soolise diskrimineerimise vastu. seega mul on äärmiselt hea meel selle üle, et see raport vastu võeti ning peaksime toetama Euroopas seksuaalharidust kõikjal. proua Killi pole taas kord siin, järgmisena proua Parker, teda pole samuti ja äh, kohal proua Marvai läks samuti ära, proua Zaborska, järelikult on nüüd teil sõna, palun. hlasovala som proti tejto správe pretože každá rodina má právo žiť slobodne. ma tänan igal perekonnal on õigus vabalt elada ja öö, äh, ise valida millise hariduse ta lastele annab ja lapsevanemad on esimesed õpetajad lastel. on kirjas ka põhiõigustes ja laste õiguste konventsioonis. sellised mõisted nagu sugupool, eh, seal ei ole defineeritud, alati on vaja neid mõisteid käsitleda teksti, kontekstis. Neid tõlgendatakse väga erinevalt, need ei ole head mõisted eh, jah, sooline identiteet, millest räägitakse siin raportis, ei vasta eh, tegelikkusele ja siin on tegemist ideoloogilise konstruktsiooniga, millel ei ole kohta eh, laste eh, hariduses, mis on kohustuslik. Harkin. proua Harkin järgmisena, suur tänu teile raport, mis puudutab tüdrukute toetamist hariduse läbi, peaks meile midagi meenutama parlamendis. kindlasti me ei ole Malala Yusufat unustanud, me pole unustanud seda, kuidas ta rääkis, kuidas äh, haridus toetab tüdrukuid. Äh, haridus on võim, me elame hariduspõhises ühiskonnas. Euroopa peab laiendama Istanbuli. Istanbuli konventsiooni. Euroopa Liit peab äh, kõik tegema selleks, et see dimensioon laieneks ka meie välistegevuses. toetan ka eapõhist äh, ähm, seksuaalharidust ning suhteharidust. toetan tegelikult seda, et liikmesriigid muudaks seks-, äh, seksuaalhariduse ähm, keskkooli ja põhikooli õpilastele kohustuslik. ma tean, et see on liikmesriikide pädevuses, aga see on lihtsalt minu seisukoht. eapõhine peab see lihtsalt olema. enamusel noortest on ju ligipääs internetile mis äh, kõigi selle plusside ja miinustega, neil peab olema äh, piisav äh, eapõhine seksuaalharidus, sest vastasel korral ei ole neil, nad võimelised vastu võtma seda, mida nad näevad ja kuulevad. suur tänu teile. järgmisena saab sõna härra Puhner. teda pole, ta läks ära proua Peeter suur tänu teile ma arvan, et selle raporti vastuvõtmine on häbiväärne demokraatia ja õigusriigi jaoks, mina hääletasin selle vastu, sellised sõnavõtud peaksid kuuluma minevikku, aga sotsialistid suruvad oma arvamusi meile jälle peale ning nad üritavad selle asetada kõik lastekaitse konteksti. see aga võtab vanematelt ära õiguse harida oma lapsi nii, nagu nad soovivad ning liikmesriigid ei saa ise kokku panna enam tunniplaane oma õpilastele inimeste jaoks, mis siis nüüd järgmisena tuleb, kas äh, rahvasaadikud ka teavad, äh, millised on nende äh, valijate seisukohad ja väärtused, hääletasin selle raporti vastu, sest see on vastupidine sellele Euroopale, millesse mina usun, mina toetan endiselt sellist Euroopat, mis toetab tegelikke inimlikke väärtusi. suur tänu järgmine hääletusselgitus, mis puudutab migratsiooni ja põgenikke Euroopas. proua Forenza lahkus härra Postbišil. suur tänu teile, ma hääletasin selle raporti vastu, sest minu arvates võtab see aluseks väära filosoofia öelda, et Euroopa saab migratsiooniprobleemi lahendada äh, jagades laiali kvootide alusel migrandid liikmesriikide vahel, mis on kuidagi väga ebaselgelt paika pandud. põgenikud peaksid saama liikuda sellesse riigi, mis ähm, neile äh, huvi pakub ja see riik peaks vastavalt rahvusvahelisele seadusele otsustama, kas ta võtab põgenikud vastu või mitte peaksime toetama äh, äh, põgenikke finantsiliselt või teistel viisidel kohustuslikud kvoodid ei äh, lahenda midagi ning see tähendab seda, et Schengen äh, võib ohtu sattuda. Tšehhi Vabariigis äh, väljendatakse selliseid mõtteid aina valjemalt. kui põgenikud hakkavad illegaalselt mööda Euroopa Liidu liikuma, siis sellised hääled kõlavad ainult kõvemini ja seda ma ei taha. Euroopa peaks välja töötama teistsuguse poliitika kui see, mille me täna vastu võtsime. järgmisena Saara Crespo ma otsustasin seda raportit toetada. kokkuvõttes võtas, võeti vastu meie muudatusettepanek, mis puudutab põgenike linna nii-öelda, mis on hakanud toetust koguma Hispaanias, loodetavasti on see eeskujuks ka ülejäänud Euroopale, kus Äh, kokkuvõttes äh, on hakanud rahvas, äh, inimesed ise organiseerima esimest humanitaarabi, et lahendada see humanitaarkriis, mille tunnistajaks me oleme. see on väga oluline, eile ütles ju, tegi Juncker siin suuri sõnu põgenike kohta, solidaarsuse Euroopa kohta. probleem on aga selles, et kui sõnadele ei järgne ka poliitiliselt teod, siis need haihtuvad tuules ja kokkuvõttes ainus, mis alles jääb, on müürid. Euroopa ei saa aina kõrgemaid äh, müüre ehitada, vaid peame reaalset poliitikat äh, arendama, et korraldada nende inimeste vastuvõttu ja suurendada äh, solidaarsust, et uus Euroopa üles ehitada. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Ždanuka suur tänu, mina hääletasin selle äh, resolutsiooni poolt. Äh, leian, et see tekst on nagu äh, ilusad õiekesed ilma juurteta enneolematult palju inimesi ootab kaitset Euroopa Liidus inimõiguste rikkumiste ja vägivalla eest. kuid see, mille tagajärjel see on tekkinud, mille põhjus see on? selge on see, et resolutsioon ei sisalda vastuseid sellistele küsimustele. väga paljud need, kes on ministrid olnud või valitsemate parteide liikmed, on sellest ebastabiilsuse tekitanud Süürias, Iraagis ja Afganistanis, nüüd aga istuvad nad siin parlamendis. nüüd nad soovivad isikliku vastutuse lükata kõigi maksumaksjate õlgadele. me peame olema inimesed ja peatame näitama inimlikku suhtumist põgenikele see, kuid äh, äh poliitika tegijad ei vääri humanistlikku suhtust, suhtumist neisse. suur tänu, järgmisena saab sõna Mariann Harkin. suur tänu, mina toetasin seda raportit äh, migrantide rändeküsimustes äh, Eh, see tegemist on humanitaarkatastroofiga, meie ei saa eh, pöörata oma selga neile meeleheitel inimestele, Euroopa Liit peab suutma mingisuguse ühtse kokkuleppeni jõuda. arvasime, et eh, finantskriis oli Euroopa jaoks proovikivi, seda ta ka oli, kuid praegune migratsioonikriis on veelgi suurem proovikivi kas me suudame eh, kohaneda ja humaanselt reageerida. ma tahaksin meenutada seda, mida ütles paavst Franciscus, iga pere, iga eh, kogudus peaks vastu võtma ühe eh, perekonna. tahaksin kutsuda üles kohalike omavalitsuste ülemusi ja, ja elanikke, et nad aitaks inimesi vastu võtta. võib-olla peaksime näiteks sinise kaardi süsteemi kasutusele võtta, peaksime tagasi saatma ka need majandusimmigrandid, kes illegaalselt kohale jõuavad me peame tegema koostööd eh, ÜRO eh, eh, põgenikeorganisatsiooniga, et aidata lahendada põgenikelaagrite probleeme Põhja-Aafrikas. suur tänu teile. järgmisena saab sõna Baltsu. suur tänu teile migratsiooni resolutsioon näitab, et Euroopa Liit ei ole suuteline lahendada, lahendama migratsioonikriisi tegelikult vaadates resolutsiooni ning mõningate liikmesriikide avaldusi on see tegelikult äh, äh, nagu kutse põgenikele, tegemist ei ole põgenikega, tegemist on illegaalsete immigrantidega, esialgu on neid sada tuhat, hiljem mitu miljonit. Äh, praegusel hetkel äh, on neid saabunud sada üheksakümmend viis tuhat see loomulikult äh, ungarlased, äh, ungarlasi on äärmiselt äh, ärritab eh, ning Euroopa Liidu juhib ajast maha jäänud seadused, see tuleb kõrvale heita, ainult nii on võimalik Ungari päästma, on võimalik Ungaril päästma meie suveräänsuse ja ka Schengeni piirid. Eh, me humanitaarseid aspekte tuleb arvesse võtta, kuid ärgem unustagem siiski põhi põhimõtet, et Euroopa kuulub eurooplastele. järgmisena eh, proua Mitsi. meil on vaja rohkem tegevusi, meil on vähem sõnu vaja. sajad inimesed on hukkunud pärast Lampedusa tragöödiat ning eh, inimesi hukkub aina edasi ja edasi, aina tehakse uusi suuri sõnu Eh, härra Juncker ütles seda selgelt eile ja mina aplodeerisin talle. Eh, teeme muudkui suuri sõnu, eh, aga samas naised ja lapsed hukkuvad praegu, praegusel hetkel võitlevad nad surmaga, et põgeneda tagakiusamise ja sõdade eest. kas sellist Euroopat me tahtsime? kui näeme et Euroopa on tegelikult paberist tiiger, see on sisutühi Euroopa, väärtuste tühi Euroopa, meil on vaja ühtset asüüli äh, ja rändepoliitikat, et Euroopa suuks äh, tagasi anda väärikuse neile inimestele, kellel on seda vaja, kellel on sellele õigus. meil on vaja arvesse võtta ka äh, see, nende riikide suurust, kes neid põgenikke vastu võtavad. härra Mainikins. ma tänan Euroopa Euroopa Liit vajab kõikehõlmavat mehhanismi selle probleemi lahendamiseks. rändeteema on aktuaalne ja jääb aktuaalseks ja meil on vaja paralleelseid meetmeid rändepoliitika vallas kui ka varjupaigapoliitika vallas. Euroopa Liit areneb väga kummaliselt kriisidest ülesaamine on üha aktuaalsem samas kui kriise ei ole, siis ei suudeta ka kokku leppida ja ka kriiside ajal samuti. seda võib öelda finantskriisi kohta ja nüüd rändekriisi kohta. kui meil oleks ühine rände- ja varjupaigapoliitika, ilma, ainult nii saame edasi liikuma, me ei saa aega kaotada. härra Hannan. Euroopa Komisjon komisjoni ettepanek pagulaskvootide kohta ei ole jätkusuutlik ei moraalsel ega praktilisel alusel. moraalne vastuväide on, et inimesed on juba Euroopa Liidus ja mitte need, kes kõige rohkem häda vajavad. me vaatame Süüria äh, pagulaste aitamist selle asemel, et tugevdada äh, äh, Schengeni, me peaksime võtma nad laagritest ja neid aitama. ja me ei tohi kuidagimoodi aidata sala, inimkaubitsejaid Äh, jah, ja ei saa kvoote omada ja samal ajal tagada inimestele vaba liikumine, varem või hiljem need pagulased saavad reisidokumendid ja need kaks asja ei ole pikemas perspektiivis omavahel kokku minevad. Schengen nagu Euroopa Äh, ei ole esimest kriisi läbi teinud, nad toimisid väga hästi, kui päike paistis, nad olid õiglased siis, aga nüüd on nad koos lagunenud. Euroopa Liidu monumentaalsed ambitsioonid on kõikuma loonud. Ähm, ma tänan, proua Morvai ei ole enam saalis. proua Šoidrova. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Tuto ma tänan. jällegi, ma ei saa seda raportit toetada, sest järjekordselt on siin kirjas soovitused või üleskutsed või nõuded, ükskõik kuidas neid siis nimetada, eh, kehtestada eh, kohustuslikud koodid pagulaste ümberpaigutamiseks. ja see on mudel, mis peaks muutuma standardlahenduseks. minu arvates ei ole see vastuvõetav liikmesriikidel peab alati olema vabatahtlikult võimalus äh, nõustuda pagulaste vastuvõtmiseks, aga neile ei saa dikteerida, kui palju nad vastu võtavad. isegi Tšehhi võtab nüüd vastu pagulasi. ka meil on, lasub vastutus solidaarsust üles näidata, aga me peame ka solidaarsed olema omaenda kokku, kodanike osas. kvoodid ei ole lahendus ja mul on hea meel, et komisjon pakub nüüd teisigi lahendusi, et paremini on vaja hoopis kaitsta Euroopa Liidu välispiire ja samas aidata pagulasi öö, nii, et öö, luua paremad tingimused, turvalisemad koduriigid neile proua Petier ei ole samuti enam kohal, härra Coburn. ma tänan. mitte keegi, mina samuti mitte, ei jää tundetuks, kui ma näen seda väikese lapse pilti Türgi rannal. jah, siin on kõvasti öö, üles näidatud sel nädalal kaastunnet aga meil on vaja praktilisi lahendusi probleemile. kui me ei ürita peatada rännet, mis enamast jaolt on majanduslikel, siis tekib ainult rännet juurde ja hukkunud on üha rohkem miks Pärsia lahe riigid ei maksa äh, kinni neid äh, laagreid, mis on Türgis Süüria pagulastele nad, inimesed on sunnitud istuma kummipaatidesse seilama Vahemerel, see on kohutav. mina ka e, väga hoolin nende e, migrantide inimõigustest, aga ma hoolin ka oma kaaskodanike inimõigustest ja töökohtadest ja meil on vaja, et Lähis-Ida iseenda eest maksaks äh,. härra Wolf ma tänan, igal inimesel on õigus elule, toidule, riietele ja peavarjule. igal inimesel on õigus vabkumisvabadusele ja elupaigavabadusele, kui nad ei saa seda tagatud omaenda koduriigist. iga inimene, kui on mingid põhjused selleks, peavad saama ka minna elama muudesse riikidesse. Äh, aga see, et ühe konkreetse riigi äh, kodanik ei jäta sind nendest õigustest ilma Äh, jah, meie üritame immigratsiooni ja varjupaiga ja majanduspagulaste raskeid küsimusi äh, lahendada, hallates seda rännet ja siin parlamendis äh, vähesed olid need, kes otsustasid, et meil on vaja kvoote pea, me peame mõtlema, kuidas see kõik mõjutab meie kodanikke, meie ressursse ja rahvusvahelisi probleeme ja me ei pea siin kasutama äh, selliseid sõnu nagu rassist, ksenofoob, ekstremist nende suhtes, kelle er-, vaated erinevad meie omadest. Äh, ma tänan, nüüd läheme edasi. resolutsioon, mis käsit-, näitab Euroopa Liidu rolli Lähis-Ida protsessis. härra Pospišil ei ole, siis härra Paltso. ei ole samuti, siiski ta on saalis. ma tänan. Euroopa Liit etendab tähtsat rolli Lähis-Ida rahuprotsessis. ja ma olen nõus nende jõupingutustega äh, Iisraeli ja Palestiina Palestiinal ees on ülesanded, mis tuleb täita, et rahu tagada, aga need meie resolutsioonist on puudu mõned asjad. Euroopa Liit peab nõudma, et ISISele lääne kaldal lõpp tehtaks ja samuti kollektiivne karistamine tuleb lõpetada Need, kes on vanglas heidetud, tuleb vabastada ning meil on vaja ka, et lõpp tuleks vägivaldsetele tegudele asunike vastu. see resolutsioon on samm edasi võrreldes eelmiste dokumentidega, aga ometi ma ei saa selle resolutsiooni poolt hääletada. Rama Mikins. ma tänan Euroopa Liit toetab kahe riigi lahendust. see on ainus viis, kuidas pääseda sõjast ja kehtestada rahu. mõlemad pooled peavad teineteist tunnustama tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmenda aasta piirides ja Jeruusalemm peab olema mõlema riigi pealinnaks. ma arvan, see on mõistlik lahendus, see võib tagada stabiilse tuleviku mõlemale riigile siis. jah Äh, äh, samas ei Palestiina ega Iisrael ole praegu läbirääkimisi edasi äh, viimas. ma tahaksin Mogherinit toetada, kes üritab rahuprotsessi edasi viia, mis tooks rahu, aga ma olen väga mures sellepärast, et mm, siin viidatakse kahele riigile, kahele rahvale see valmistab mulle muret. Äh, kõik, kes me oleme inimesed, ülehindame oma tähtsust nendes sündmistes me ütleme, et rändekriis on meie vastutus selle asemel, et ISISe oma või kellegi teise oma, me ütleme ka, et Lähis-Ida kriis on meie lahendada, aga reaalsus on selline, et meie suutlikkus positiivselt mõjutada äh, protsesse, ei ole küll null, aga on piiratud. ja selle piirkonna inimesed on need, kes peavad ise kokku leppima ja nad tegelikult on liikumas kokkuleppe suunas ja üks asi, milles nad on äh, ühel meelel, on maa vahetamine Ehm, ja on viga nüüd Euroopa Liidul selle raportiga jälle eh, lahmida ja öelda, et kuuekümne seitsmenda aasta piir on lõpptulemus, sest see on praegu läbirääkimiste objektiks ja siis tuleb see ära otsustada. jah, see ei ole, asi ei ole üldse meis, me ei pea mõtlema selle peale, kuidas ennast paremini tunda. no ja see suur tänu, proua Murvaid ei ole saalis ja saalis ei ole ka proua Petiri, läheme edasi, järgmine resolutsioon, olukord Valgevenes, härra Pospišil, teid ei ole, ei ole kohal, härra Maamikins, palun. suur tänu, härra juhataja, Euroopa Liidu ja Valgevene suhted on viimasel ajal paremaks muutunud, ma viitaksin kahele positiivsele äh, aspektile, need on ka selles resolutsioonis välja toodud. kõigepealt poliitiliste vangide vabastamine ja reaktsioon Ida-Ukrainas toimuvale. ma loodan, et olukord areneb positiivses suunas ka tulevikus. mõnikord on Venemaa, on Valgevene ja Euroopa Liidu suhted nagu talve ja kevade sügise kevade vaheldumine. praegu on meil kevad käes, aga võib-olla tabab meid üsna varsti talv. mina tahaksin rohkem näha seda, et äh, meie suhted oleksid stabiilsemalt, stabiilsemad, et me vaataksime kaugemale ja et need suhted oleksid püsivamad. loomulikult sõltub palju Valgevenest, aga mõelgem ka sellele, mida meie saaksime ära teha nendes suhetes, see on meie jaoks väga-väga tähtis. härra Hänen, suur tänu, härra ases-, president, asi on lihtsalt selles, et äh, Valgevene on otsustanud minna teises suunas, nii nagu Ukraina ja Venemaa puhul. ma laenan üheksateistkümnenda sajandi sõnavara, nimelt sisemine võitlus äh, läänestajate ja idastajate vahel. Äh, Valgevene on autonoomne riik ja on otsustanud kahjuks valida Äh, autokraatia ja mitte autonoomia. jällegi kord tuleb endale tunnistada, et meie mõjuvõimul on piirid. me ei saa teha mitte midagi muud, kui näidata neile, et parem mudel on olemas, aga kui nad seda ei taha, siis ei taha. suur tänu, kolleeg Harkin, palun suur tänu, härra juhataja, mina toetasin seda Valgevene resolutsiooni, aga ma tahtsin ühte asja äh, Äh, täpsustada, miks ma hääletasin muudatusettepanek number üks osas, nii nagu ma hääletasin. Äh, nimelt äh, see on uue tuumajaama ehitamist puudutav Äh, muudatusettepanek ja nõutakse, et Belarus äh, peataks selle ehitamise niikaua, kuni on keskkonnahinnang läbi viidud. ma olen täiesti nõus sellega, et kõikidel riikidel on ise otsustusõigus oma energiaallikate osas, aga kaks asja on olulised. kõigepealt me ei palu, et nad äh, lihtsalt peataksid selle jaama ehit-, ehitamise, vaid me palume, et nad korraliku analüüsi viiksid läbi ja teiseks on tuumajaama ehitamisel ülemaailmsed mõjud, me ei räägi siin näiteks tuulegeneraatori ehitamisest või küttejaama ehitamisest, tuumaelektrijaamadel on äh, mõjuvõim täiesti selge ka piiriüleselt ja sellepärast ma toetasin seda muudatusettepanekut. järgmine raport, Veronika Lopez Fontane raport ja esimesena saab sõna proua Harkin, nii et te võite kohe edasi rääkida ma toetasin seda raportit, see puudutab sotsiaalset ettevõtlust ja sotsiaalset innovaatorlust. Ehm, umbes nelikümmend miljonit esi-, inimest töötab sotsiaalsetes ettevõtetes Euroopas ja, ja neid on, nad on kogu ettevõtetest pool Euroopas. Nad on väga olulised kohaliku ja regionaalse arengu edendamiseks, aga ka keskkonnakaitses. aga samas ma arvan, et sotsiaalettevõtetel on vaja suuremat toetust me ostsime, me päästsime ära suured ettevõtted, kes teenivad tohutut kasumit, aga kasumit, aga me ei kaitse väikest kasumit teenivaid ettevõtteid ma paluksin et liikmesriigid nii nagu ka selles dokumendis on kirjas vaataksid läbi oma avalike hangete direktiivi ja võtaksid arvesse sotsiaalsed klauslid ja kriteeriumid selleks et tagada sotsiaalne kaasatus ja sotsiaalne innovatsioon ja lisaks selleks peaksid avaliku hanke lepingud äh, toetama neid, kes on tööturul kõige vähem soodsamas olukorras ja liikmesriigid peavad äh, kontaktpunktid äh, looma selleks, et sotsiaalsed ettevõtted saaksid kergema juurdepääsu Euroopa vahenditele. härra Maamikins, palun järgmisena. suur tänu, härra juhataja, Lätis sotsiaalsete ettevõtetega kahjuks nii et äh, neid on väga vähe. meil ei ole ka väga selget äh, arusaama sellest, äh, mida tähendab sotsiaalne ettevõtlus meie seadusandluses on see hägune ja sellepärast on väga oluline, et äh, me toetaksime neid ettevõtteid, kelle eesmärgiks on sotsiaalsete teenuste pakkumine ja et äh, komisjon toetaks neid üle terve Euroopa Liidu. Äh, meetmeid nende ettevõtete toetamiseks on erinevaid, näiteks Lätis teavad ametnikud väga vähe sellest asjast ja seega oleks loogiline, kui me nõu-, komisjonilt nõuame rohkem initsiatiivikust eh, selleks, et rohkem sotsiaalsed ettevõtted eh, teid oleks võimalik erk-, eh, luua, ühtsed platvormid ja et oleks võimalik eesmärke saavutada, härra Härn lahkus saalist, proua Morvaid ei ole ka saalis, proua Petirit pole ka saalis, läheme siis edasi, viimane raport Martina Dlabajova raport äh, ja ma paluksin proua Harkinit. proua Harkin, härra esimees, härra juhataja on segaduses, proua Harkin. härra juhataja, ma hea meelega toetasin seda konstruktiivset ja laiali ja üld- ja väga hästi kirjutatud raportit, mis mille eesmärgiks on siis tagada meie äh, rahvaoskused äh, tööturu vajadustega. siin räägitakse väga palju sellest, kuidas omavahel oskused ja töökohad kokku viia. meil on vaja toetada konkurentsivõimelist äh, tööturgu, me peame toetama tulevikuoskuste edendamist, tuleb omavahel seostada haridus ja tööturg. peame toetama õiglast mobiilsust ja kindlasti ähm, hellitada ettevõtluslikku vaimu ja loomulikult tuleb toetada VKS-id ja mikroettevõtteid Äh, tuleb äh, oma seadusandlusesse sisse kirjutada põhimõte, kõigepealt toetame väikseid ja mul on väga hea meel, et parlament seda ka täna toetas ja mis puudutab nüüd üldisemaid küsimusi, siis siin ütleb see raport, et tuleb ka marginaliseeritud ühiskonnagruppe, äh, vähem soodsas olukorras olevaid inimesi toetada, olgu need siis vanemad töötajad või noored inimesed. suur tänu, järgmisena kolleeg Gonzales. ma hääletasin selle raporti vastu sest ta pakub äh, vanu lahendusi, mille kohta me juba teame, et need ei toimi. Need tekitavad ainult ebakindlust, ebastabiilsust, vaesust ning ebavõrdsust. kui me räägime mobiilsusest, siis me, äh, see tähendab migratsiooni, see tähendab seda, et aina rohkem inimesi peavad äh, kohvrid pakkima ja kodumaalt lahkuma. kas see on siis rahu rah,, lahendus, on see siis tõesti tööpuuduse äh, lahendamiseks, kas äh, on see siis õige, et kõige rohkem kannatanud äh, riigid äh, kaotavad inimkapitali, mille äh, harimiseks on nii palju vaeva nähtud. me räägime stabiilsuse, ebastabiilsusest ning halbadest töökohtadest. probleem ei ole selles, et meie kodanikud ei ole piisavalt paindlikud või mitte piisavalt äh, hea ettevalmistusega või et need pole võimalik äh, tööle võtta. probleem on selles, et me hääletame töö, hävitame töökohti, hääletame riigipoolseid investeeringuid ning meil on vaja äh, radikaalne pööre teha Euroopa majanduspoliitikas. suur tänu, härra Maamikins, palun. suur tänu, härra juhataja, kallid kolleegid Demok. Demok- demokraatlik olukord Euroopas on äh, keeruline, demograafiline olukord on keeruline, sellepärast et äh, elanikkond vananeb ja me peame läbi viima seega tööturu äh, reformi, tuleb leida uued töökohad ja, ja tuleb astuda terve rida samme tööturu toetamiseks. seda raportit ma toetasin kui me mõtleme oma tööturule, siis tuleb hinnata ka seda, et äh, millised äh, töökohad tuleks luua tuleviku jaoks, äh, milliseid samme tuleb astuda, milline näeb välja meie tulevik, kui me nendele küsimustele oskaksime vastata, siis oskaksime me omavahel või ilmselt ühtlustada ka sotsiaalpoliitika näiteks transpordipoliitikaga, me peame sotsiaaldialoogi toetama ja komis- mm, peab olema aktiivsem, seda peab nõudma Euroopa Parlament. suur tänu, härra Sogor, härra Sogor on lahkunud saalist, härra Hänen samamoodi, proua Morvai on samuti läinud ja seega on osaistungjärk sellega peatatud. suur tänu kolleegidele, tänase äh, istungi protokollid äh, esitatakse kinnitamiseks järgmise osaistungjärgu alguses kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, siis edastan kõik täna arutelul ja hääletamisel olnud resolutsioonid nendele isikutele ja organisatsioonidele, kellele need on edastamiseks mõeldud. suur tänu!